kolleegid, sellega on hääletamine lõppenud ja nüüd saame alustada hääletuse seletusi. keegi ei tahagi hääletusi seletada. kui on keegi, kes soovib hääletust seletada, peab ta sellest kirjalikult märku andma, niisiis kolleegid, nüüd me katkestame istungi poole kaheteistkümneni, siis esineb Euroopa Parlamendi president.